Voilà, chers collègues, je vous propose de kallid kolleegid, teen ettepaneku, et hakkame pihta, sellepärast et äh, nagu te olete näinud, meil on terve rida hääletusi täna päevakorras ning ähm, ma tahaksin teile kõigepealt öelda, et tõlge on meil täna kõikides keeles, välja arvatud äh, soome, bulgaaria ja horvaatia keeles ja meil on äh, hollandi keeles ainult äh, passiivne tõlge, mitte aktiivne tõlge, sellepärast et äh, paraku on meil olnud haigusi. ja ma võiksin tõlkida, aga, aga hollandi keele ja flaami keele vahel on pisut vahet, nii et ega see ei oleks kõige targem ülesanne ja härra Kosat ei ole täna kohal, äh, sellepärast et ta on rahvusvahelisel koosolekul, äh, mis on seotud puude teemaga ja, ja seetõttu äh, juurdepääsu teema kaheksandal novembril toimus kuues kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja lepiti kokku Euroopa õigusakti osas ligipääsetavuse küsimuses nii toodete kui teenuste osas. nii palju siis teadmiseks teile ja nüüd, kui kõik on äh, rahul, äh, siis asume hääletama oi,. oi-oi, või siiski liigi tegin liiga kiiresti. enne seda vabandage, proua Haakin. Äh, liiga kiiresti tahan tegutseda ja siis kui niiviisi ülepeakaela tegutseda, siis me hoopis kaotame haiga. meil on terve rida eelarvele heakskiidu andmisi ning annan kiiresti sõna proua Haakinile, kes siis räägib meile nendest eelarve heakskiitudest. suur tänu, esimees, teen tõesti lühidalt vaatame, kas saame siis äh, õigel ajal hääletada hakata, hääletama hakata. siin on tegemist kuue arvamusega. kõigepealt siis Euroopa Liidu üldeelarve, äh, eelarve heakskiidu andmine. mõningad kommentaarid kõigepealt võib öelda, et üldiselt on äh, vigade määr kasvanud maksete kahanenud maksete osas neljalt koma neljalt protsendilt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on see vähenenud kahe koma nelja protsendini kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. aga siiski veamäärad on, hinnangulised veamäärad on kõrged majanduse, sotsiaalse ning territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas ning samuti äh, konkurentsivõime töökohtade ning majanduskasvu küsimuses. ja veel kontrollikoda vaatas üle sada kolmteist, sada kolmteist äh, majandus- ning sotsiaalse ühtekuuluvuse äh, projekti ja ainult kuuskümmend viis protsenti olid äh, sellised, kus oli äh, äh tegevuse tõhususe äh, näitajad paigas ja nende tulemuslikkust sai mõõta üle kolmekümne protsendi projektidel, aga seda polnud. mis puudutab ametite Äh, eelarveid, siis tegelikult mul suurt midagi öelda ei ole, võib öelda, et infotehnoloogia lahendusi ühtlustatakse nii äh, haldussüsteemide osas kui ka raamatupidamissüsteemide osas, mis puudutab nelja ametit ennast, siis nende kohta võin öelda, et kõigi nelja ameti puhul on Kontrollikoda kinnitanud, äh, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta finants Äh, aasta tehingud olid kõik õiguspärased ning korrapärased. iga ametikohta siiski üks märkus, mis puudutab Euroopa koolitusfondi, siis äh, nende õigusnõunik nimetati ametisse äh, ning see on tervitatav ametisse nimetamine ning paistab, et peakorterid puudutavad küsimused on nüüd lahendunud, lahenduse leidnud. siis äh, üheksakümmend üheksa koma üheksakümmend viis protsenti on eelarve täidetud ning äh, digitaliseerimise vallas on positiivseid arenguid. mis puudutab Eurofondi, siis äh, tore on see, et hinnatakse võimalust kasutada hangete tarkvara ja äh, uuritakse e-võimalusi. Need, kes toetavad Eurofondis, nende jaoks on oluline Iiri riigi koefitsient, mis on kasvanud äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning selles küsimuses tuleb midagi ette võtta. siis äh, äh, EU OSHA, nad kavatsevad kasutada e-hankeid ning äh, need on võtnud tagakiusamise vastu, ahistamise vastase poliitika vastu ja arvamusest võite lugeda üksikasjalikumalt. kõigi nelja ameti kohta võin öelda, et neli, vabandust, kolm neljast ametist on läbi viinud äh, põhjaliku Brexiti mõjuanalüüsi EU OSHA Äh, siis, äh, kui Kontrollikoja auditit läbi viidi, ei olnud nad veel seda teinud, aga kui ma asjadest õigesti aru sain, siis on seda vahepeal tehtud. tegelikult võiks rääkida rohkem, aga ma olen juba piisavalt rääkinud ning aeg on napp, nii et äh, lõpetan. suur tänu, proua Haakin, kas keegi tahab täiendada? proua härra Kukanit ei ole, kui ma ei eksi praegu. härra Becker, härra Becker, soovite sõna? suur tänu, härra esimees. ma esindan meie kolleegi härra Kukanit ning loen ette tema avalduse. niisiis äh,, härra Kukan soovib tänada proua Harkinit arvamuse koostamise eest, need loovad meie tööks väga hea aluse, lihtsalt mõningad paar märkused Ähm, äh, punkti kohta neli ja kaks üheksa. et üldiselt meie fraktsioon soovib äh, toetada äh, ametite eelarve heakskiitmist. samas, kui on mõningaid parandusi tehtud Euroopa Liidu ähm, vahendite haldamises, siis ähm, veamäära puhul tuleb nii sotsiaalterritoorium, territoriaalse ühtekuuluvuse puhul veel parandusi teha. Euroopa Kontrollikoda on välja tulnud eriaruandega peale aastat kaks tuhat seitseteist ning ka seal avaldatakse muret rakendamise osas, mis puudutab erinevaid poliitikaid aastal kaks tuhat seitseteist, see puudutab siis näiteks eriaruannet Erasmus pluss kohta, samuti äh, tööjõu mobiilsuse äh, instrumenti ESF-i rahastatud. me arvestame ka nende eriaruannete arvamustega ja ootan huviga meie koostööd, aitäh! Merci euh, pour...! suur tänu, sotsiaaldemokraadid ja härra Kiteres, kas keegi teine soovib sõna, ei soovi sõna keegi, sotsiaaldemokraadid, Euroopa konservatiivide reformistid, Varro Riverius. aitäh, härra esimees, ka mina sooviksin tänada proua Harkinit arvamuse koostajat, ECR järgib tavasuund, nimelt et kõigepealt tagada ametite ähm, eelarve kinnitamine siis, kui Kontrollikoda on välja tulnud oma positiivsete ähm, otsustega. nüüd äh, see esimene asi ei ole küll aset leidnud, aga samas on ähm, Kontrollikoda välja toonud ka selle, et vead on vähenenud ja meil on hea meel selle üle, et Kontrollikoda on positiivsete märkustega välja tulnud. sellegipoolest on veel mõningaid punkte, mille osas me oleme kriitilisemad. näiteks on mõningad eelarved, mida me sooviksime toetada, näiteks mis puudutab üldeelarve projekti, see puudutab siis Töötervishoiuametit samuti mis puudutab töötingimuste ja kutseõppe arenduskeskust ja kahe osas oleme ähm, samas ähm, kriitilisemad. ja eriti mõningad elemendid, näiteks mis puudutab ähm, Euroopa ähm, noorte töötuse tagatist äh,, samuti mikrofinantseerimist soot,, sotsiaalettevõtlus ja nii edasi, et äh, siin on meie meelest tulemused äh, Ehm, kehvemad kui oodatud. me teeme omapoolsed muudatusettepanekud ja loodame, et meie koostöö saab olema konstruktiivne, aitäh! suur tänu rohelisele härra Messrike, äh, kas keegi tahab esindada? ja FTD härra Martin, härra Martin ei ole kohal, äh, nii et äh, ja nüüd siis muudatusettepanekute tähtaeg on kuues detsembril, äh, detsember kell kuusteist. Äh, tööhõivekomisjonis võetakse see vastu kas kahekümne esimesel või kahekümne teisel jaanuaris. pädevas komisjonis hääletatakse veebruarikuus kaks tuhat üheksateist, nädal kaheksa või üheksa ja täiskokku läheb see teema märtsi teisel osaistungjärgul. kutsun siis üles teid oma hääletuskaarte masinasse suskama et saaksime pihta hakata hääletusega. kõigepealt siis äh, Erasmuse teema. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 artikkel kaheksa, lõige üks, punkt A, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paar lehekülge keerame edasi, kompromiss üheksa A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kompromiss üheksa A hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. Läheme edasi, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. vabandust, kompromiss kümme jäi mul vahele kogemata tegime selle siiski ära minu meelest, ei teinud või? tegime. kakssada seitsekümmend kuus. hääletame. hääletame kahtesada seitsekümmend kuut siis. poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kakssada seitsekümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. hääletame, kontrollime. hääletus lõppes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 muudatusettepanek kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, va-, sellel on suuline muudatusettepanek juures, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm äh, koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt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 kakskümmend neli, äh, kiirhääletus, äh, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa poolt, vabandust, see langeb ära kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollin teie lahkel loal. sada nelikümmend kaks hääletame. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend ja sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt kolmkümmend kaks, muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, kahes osas hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut sada viiskümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus A, kompromiss nelikümmend kuus A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada äh, kuuskümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu võetud, äh, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt nelikümmend seitse, kompromiss äh, sada viiskümmend poolt. vabandust, muudatusettepanek sada seitsekümmend äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viiskümmend seitse, muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja hääletame nüüd kogu arvamust elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes ja suure häälte elamusega vastu võetud, õnnitleme raportööri. ja nüüd läheme edasi. Euroopa Liidu põhiõigused. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus algas. muudatusettepanek kuusteist. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist poolt. kontrollime seitsmeteistkümnendat muudatusettepanekut, hääletame hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ähm, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa. nimeline hääletus. hääletame. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme põhjenduspunktide juurde. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt. kontrollime üheksandat muudatusettepanekut, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis lõpphääletus. hääletame nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes suure häälteenamusega vastu võetud, õnnitleme raportööri ja siis läheme nüüd edasi. järgmine hääletus Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi loomine. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. keerame nüüd kaks lehekülge edasi, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli poolt, vastu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 sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu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 erapooletut, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse punkt kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa punkt kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa punkt kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend äh, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame kogu arvamuse projekti, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, õnnitleme raportööri lasen teil natuke hinge tõmmata ja siis läheme viimase äh, suurteose juurde täna. J'en profite pour boire un coup. okei okay.. kompromiss. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme mõned lehed edasi. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jällegi mõni lehekülg edasi jõuate järele, kompromiss neli. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jällegi paar lehte edasi niisiis keerame leheküljed mõned edasi jõudsite õige koha peale? niisiis. Agnes? kõik on korras? libe nelikümmend kaheksa? Äh, ei. kompromiss viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kas kompromiss kuus, kõik on järele jõudnud? poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üheksateist poolt, nelisada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. nelisada üheksateist, kontrollime sulgen hääletuse. tagasi lükatud. nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. või kontrollime, nelisada kakskümmend. paneme hääletusele nelisada kakskümmend. sulgen hääletuse tagasi lükatud. kompromiss seitse, nimeline hääletus. niisiis, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. ja läheme paar lehte edasi ja nelisada üheksakümmend kaks. niisiis, nelisada üheksakümmend kaks. ja sulgeme hääletuse. vastu võetud. ja nüüd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 vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime, kontrollime viiesaja kahekümne kuuendat ja avan hääletuse viissada kakskümmend kuus sulgen hääletuse. Hm, palun väga. ta oli õige. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ka koos viissada nelikümmend üks, kuuskümmend kuus, viissada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja regi kuuskümmend seitse ja viissada kuuskümmend kaks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime. regi kuuskümmend seitse ja viissada kuuskümmend kaks. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. viissada nelikümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. keerame mõned lehed edasi ja kompromiss kakskümmend kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd Helmi nelikümmend viis kuni Jüri, siis eh, siin meil ei ole pädevust hääletada, sest see on ENMi eh, pädevuses ja see tähendab, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kom-, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja paar lehte edasi. Anneks lisa kolm, NV seitsekümmend kaheksa ja edasi, need on NV pädevuses, nii et see ei ole meie jaoks ja jõuame siis äh, volituste juurde, kas on siis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi. põhjenduspunkt üks abc uus, FEM kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kaks poolt, vastu, eri, vastu võetud kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Resi-, eh, põhjenduspunkt neli A uus, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, tahate kontrollida neljakümne kuuendat? kontrollime neljakümne kuuendat. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, napilt. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viis, uus. viiskümmend kuus ja juuri seitse poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. viiskümmend kuus ja juuri seitse, kes on poolt? või äh, siiski elektrooniline hääletus ja sulgen hääletuse tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kond kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja põhjenduspunkt kaheksa, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, Jüri kaheksa, Envi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Envi viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kont neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, ei ja seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Püts seitse, tahate kontrollida, kaheksakümmend kaks, avan hääletuse, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. Püts seitse ähm, poolt, vastu, eelarve, kompromiss viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss viiskümmend neli A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viisteist A ja B ja üheksakümmend kaheksa, Jüri viisteist ja FEM kolmteist koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt seitseteist, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja sugu on koos NV kaheksaga. nüüd kuld kaheksateist. ei, see vist langeb ära. sada kümme, sada kümme ja regi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd koos sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, kakssada kakskümmend kaheksa ja regi kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis koos sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, kakssada kakskümmend kaheksa ja regi kolmkümmend. avan hääletuse sulgen hääletuse vastu võetud ja nüüd koos sada, ei, seda ei ole vaja. Äh, sada kakskümmend kolm, kompromiss viiskümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja FEM seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, ei siiski see siis langeb ära, nii et läheme edasi. ühes sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis. soovite kontrollida saja kolmekümnendat? avan hääletuse, muudatusettepanek sada kolmkümmend. sulgen hääletuse. tagasi lükatud viis poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuuskümmend kaks. ja sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi koos sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend seitse, äh, eelarve kolmteist, kuld kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi, regi kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend kuus A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kakskümmend üheksa poolt Jüri kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kuld kolmkümmend üks. avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. libe kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kont kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend üks, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis ja Jüri kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuld kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga ei ole päris kindel. niisiis kontrollime kakssada kuusteist ja avan hääletuse Je clos le vote. Il est rejeté. see on vastu võetud, vastu võetud. vabandage, jah, see on vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt kolmkümmend neli, kakssada seitseteist poolt, vastu, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kond kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Seit-, kompromiss seitsekümmend kolm A poolt. kompromiss seitsekümmend kolm A. vastu, erapooletud, vastu võetud NV üksteist kuni libe kakskümmend üheksa, need on teise komisjoni pädevuses. seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Lodž seitseteist er-, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. soovite kontrollida kahesaja kahekümne üheksandat ja avan hääletuse. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, väga napilt kompromiss üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. avan hääletuse. sulgen hääletuse. tõesti suur töö ja ähm, õnnitleme, suur tänu, ma arvan, et me oleme jõudnud oma hääletusega, hääletustega ühele poole. suur tänu teile!